päevakorrapunkti juurde, eh, milleks eh, on suuliselt vastatav küsimus, mis on suunatud komisjonile. nimelt, eh, mis on sotsiaalne AAA reiting. ja praegu annangi kohe selle teemaga seoses sõna mm, küsimuse esitajale, autorile, härra Händelile Teil on viis minutit. suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa sotsiaalne olukord on selline, et meil on vaja AAA sotsiaalset reitingut, see on täiesti ilmselge ja loomulikult või loodetavasti on komisjon ka sellest äh, aru saanud. kuid sellele vaatamata on Euroopas endiselt tööpuudus väga suur, see on aga ainult ametlikult äh, registreeritud töötute hulk, ka noorte hulgas on tööpuudus väga suur, olukord on selline, et vaesus äh, on Euroopas äh, selline, et üks neljandik Euroopa elanikke elab allpool OECD seatud vaesuspiiri Äh, ja kui noored saavadki mõne töökoha, siis see on ebakindel töökoht sageli, äh, kus inimesed on isegi töötades vaesed aga näib, et komisjon on seda kõike nüüd äh, mõistnud ja on tulnud välja algatusega AAA reitingu osas. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta oktoobris härra Juncker andis ambitsioonikalt siin parlamendis kõnes sellest teada ja nüüd äh, tahetakse keskenduda sotsiaal- ja tööhõive küsimustele. EBSCO kahe tuhande viieteistkümnendast aastast äh, tuli välja järeldustega, mille hulgas oli ka sotsiaalne AA-reiting, AA-reiting ja selle definitsioon, nimelt sotsiaalpoliitika peab kasutama ära kogu potentsiaali ja sotsiaal- ja tööhõivepoliitika äh, väljakutse peab olema selline, et saavutatakse ühised eesmärgid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames. Need kõik kõik on vaid sõnad, aga ma olen nõus, jah, et on ilmselge see, et kui me räägime sotsiaalküsimusest Euroopas, siis meil ei ole lihtsaid ega üldisi lahendusi. kuid alates esimestest teadaannetest on komisjon jäänud ikka vaid sõnade juurde, tegusid ei ole järginenud selles valdkonnas ja äh, täna on komisjon tulnud välja äh, teatisega, aga äh, austatud volinik Tyson, kui me räägime struktureeritud infost, mis täna välja tuli, siis sellest ei saa me ka väga palju targemaks Eh, seal räägitakse üleüldistest eh, asjadest, eh, millega kõik siin parlamendis nõus saavad olla, kuid ei ole mingeid selgeid lubadusi selle kohta, mis nüüd juhtuma peaks hakkama. nimelt kõigepealt see, kuidas komisjon defineerib sotsiaalset AAA reitingut Euroopas, teiseks kõnelejal puudub mikrofon. teiseks, eh, millised on konkreetsed detailid, mis on eh, seotud selle reitinguga, mis on eesmärgid ja osad, komponendid ja kolmandaks, eh, millised on uued mehhanismid ja mõõdetavad sammud ja seda nii Euroopa semestri siseselt kui selle väliselt mida kasutatakse eesmärkide täitmiseks, neljandaks, kuidas instrumente kasutatakse, viiendaks, milline on detailne ajakava sotsiaalse AAA reitingu saavutamiseks ja kuuendaks, kuidas peaks parem sotsiaalne konvergents äh, aset leidma, äh, liikudes suunaga ülespoole ja äh, Äh, mina ei ole tegelikult oma komisjoni küsimustega lõpule jõudnud, nimelt äh, tahaksin ka teada, milliseid äh, reforme ja seadusi tahab Euroopa Komisjon riiklikul ja Euroopa tasandil edendada selleks, et meil oleks suurem konvergents. kaheksandaks, ähm, kuidas peaks edusamme selles valdkonnas kontrollima ja lõpetuseks Äh, kuidas komisjon äh, tahab sotsiaalset AAA reitingut äh, üle kogu Euroopa tagada ja mitte ainult Majandus- ja Rahaliidus. kas me mitte ei taha ühtset Euroopat, me ju ei taha kahekiiruselist Euroopat, tuumik-Euroopat ja teist Euroopat me peame lõpuks selgelt selle ju välja ütlema mina usun, et sotsiaalne olukord on võtmetähtsusega, otsustava tähtsusega küsimus, kui me räägime solidaarse ja ühtse Euroopa tagamisest, tagamiseks, tagamisest ja seetõttu ei ole meil äh, aega oodata valget raamatut äh, millalgi aastal kaks tuhat kuusteist, meil on vaja selgeid äh, samme tugevama sotsiaalse Euroopa suunal, suur aitäh tähelepanu eest! aitäh ja nüüd äh, saab sõna proua Tyson. suur aitäh, lugupeetud president, austatud parlamendi äh, saadikud, jah, tõesti, ähm, selle komisjoni ees, peamiseks eesmärgiks on alates esimesest tööpäevast olnud äh, luua Euroopa, mis vastaks sotsiaalsele AAA reitingule ja minu jaoks on ilmselge see, et tegemist on ambitsiooniga, pühendumusega Äh, majanduslik äh, tugevus äh, käib käsikäes inimeste eluolu parandamisega. see on Euroopa sotsiaalmudeli tuumaks ja oluliseks osaks meie sotsiaalsest turumajandusest. minu nägemus on selline, et sotsiaalne AA reiting Euroopas nõuab seda, et meie majanduskasv oleks pidev ja tasakaalustatud, et see tooks kaasa uute töökohtade loomise ja et samal ajal oleksid kaitstud kõik inimesed kogu elutsükli vältel komisjon on õigluse eh, tegevuskava keskmesse pannud ja ma olen veendunud, et ainult tagades, et sotsiaalsed aspektid on paremini kaasatud kõikidesse Euroopa poliitikavaldkondadesse, suudame me tõeliselt sotsiaalse Euroopaga saavutada komisjon on juba konkreetseid samme astunud selleks, et tagada, et Euroopa oleks AAA reitingu vääriline. Euroopa semestri kontekstis oleme süvendanud äh, tööhõive ja sotsiaalküsimuste dialoogi ja me oleme äh, Euroopa ja riiklikul tasandil tugevdanud sotsiaalpartnerite rolle. me oleme mõju-uuringuid läbi viinud paralleelselt äh, läbirääkimistega uue toetusprogrammi küsimuses Kreekaga. me oleme tulnud välja ettepanekute ja soovitustega, mis puudutavad ähm, seda, seda, kuidas pikaajalisi töötuid tööturule tagasi aidata, see võeti vastu veebruaris, me oleme eh, tulnud välja ettepanekuga ja parlament ja nõukogu on eh, sellega nõus olnud, et suurendada noortealgatuse rahastust ühelt protsendilt eh, kolmekümnele protsendile. see, me räägime siin miljardist eurot, eurost ja see on võimaldanud noort algatuse all mm, projektidega alustada me oleme keskendunud ka puuetega inimestele, andmaks neile rohkem võimalusi eh, igapäevaelus. kuuendaks, me oleme äsja loonud ka üle-euroopalise platvormi Äh, mis aitaks võidelda deklareerimata töö vastu äh, üle kogu Euroopa Liidu ja saaks omalt poolt panustada ka paremate töötingimuste tagamisse üle kogu Euroopa Liidu. Äh, seitsmendaks, Eurose seadusandlus võimaldab tööotsijatel laiendada tööotsinguid teistesse liikmesriikidesse ja aitab ka vabale töötajate liikumisele kaasa. kaheksandaks oleme me täna just võtnud vastu otsuse vaatada üle lähetajate, lähetatud töötajate direktiiv, mida me just äsja arutasime. ja osatööd on meil ka käimas. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me tahame äh, uuesti võtta tähelepanu alla äh, töö ja eraelu ühildamise küsimuse äh, ja soolise võrdõiguslikkuse küsimuse ja me tahame ka viia läbi laiapõhjalise hinnangu, mis puudutab tööohutuse direktiivi. see töö on praegu pooleli ja ma tahan Äh, kartsinogeeride küsimuses tulla ettepanekutega välja juba enne suve. paralleelselt nende algatustega toimuvad äh, laialdased konsultatsioonid äh, Euroopa samba osas. president Juncker andis sellest teada oma pöördumises Euroopa Liidu poole ja see puudutab äh, ka rahvusparlamente vaateid, loomulikult Euroopa Parlamendi arvamust ja ma kutsun teid üles, tõesti kõiki teid üles arutelus osalema ja ka parlamendi seisukohta avaldama. me kutsume üles sotsiaalpartnereid Euroopa tasandil, äh, siseriiklikul tasandil, vabaühendusi kutsume me samuti selles arutelus osalema. sotsiaalõiguste sammas ja Euroopa süsteem on edulugu, Euroopa Liit on suurim maailma majandus ja enamus kodanikest äh, elavad väga kõrgete elustandarditele vastavalt, Euroopa väärtused on realiseerunud üle aja jooksul ning sealhulgas mitmed sotsiaalõigused, mis on riiklikus ja Euroopa Liidu seaduses, nii nagu ka põhiõigustes aga samas meil on vaja kaaluda, kas Euroopa sotsiaalmudel on veel sobilik me oleme silmitsi pikaajaliste väljakutsetega ja samuti ka kriisi tagajärgedega ning äh, meil on aeg äh, reaalsusega, reaalsuse silma vaadata Euroopa Liidu ja siis äh, liikmesriikide seadusandlused on vaja kaasast-, kaasajastada ja kontrollida, kas nad sobivad kahekümne esimesele sajandile. sellised on küsimused ja see on eriti oluline euroalas, sest me teame, et rohkem konvergentsi nii sotsiaal- kui ka tööturu tasandil on vajalik selleks, et olla vastupidavamad ja tagada majandus- ja rahaliidu vastupidavus. ja sellepärast sotsiaalõiguste sammas on oluline ja loomulikult on teised liikmesriigid samuti oodatud liituma, juhul kui nad seda soovivad. lugupeetud juhataja, lugupeetud ähm, äh, liikmed, ma olen kindel, et selline lähenemine on õige viis, kuidas edasi liikuda kolmika suunas, meil on vaja konkreetseid ähm, äh, äh, meetmeid, et liikuda edasi ja avaldada mõju koha peal ja me oleme juba käivitanud enam kui kümme meil on plaanis ka ühine analüüs selles osas, kuidas me tahame, et Euroopa sotsiaalmudel kahekümne esimesel sajandil areneks, selleks, et see jätkuvalt töötaks inimeste jaoks, tagaks majanduskasvu ja võimalused kõigile. ja ma kutsun teid soojalt üles eh, kogu südamest üles osalema ja, ja looda ja jään ootama selle arutelu edasiminekut, aitäh! suur tänu, härra Kaasa, palun nüüd. suur tänu, äh, lugupeetud volinik, ma tervitan neid algatusi, mis võivad olla panuseks meie kodanike heaolule. ma usun, et see põhimõte äh, võib äh, veelgi edasi areneda Euroopa Liidul on juba õigus täiendada ja abistada liikmesriike teatud valdkondades, mis puudutavad töötajate tervishoidu, sotsiaalkindlustust, sotsiaalkaitset ja muid valdkondi. aga selleks, et olla selles tegevuses edukas, on vaja seda teha tihedas koostöös liikmesriikidega ja üheskoos selgelt definitsioonide põhiselt ja eesmärkide põhiselt. Äh, hea meeles pidada, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on homogeense ja konstruktiivse majanduskasvuks vajalik, nii nagu ka sotsiaalne konvergents. ma olen nõus, et sotsiaalküsimusi, küsimuste kaalumine peaks olema integreeritud. me ei saa korrata varasemalt tehtud vigu mis on tõstatanud tänu kriisile, mida me läbisime. see on viinud selleni, et kodaniku on ohus, meie kodanike kaitse on meie põhiülesanne ja seega, lugupeetud volinik ja liikmesriigid, sotsiaalsed indikaatorid peavad olema Euroopa Liidu sotsiaaltegevuskava põhiküsimuseks ja neid indikaatoreid on vaja kasutada mehhanismina selleks, et vajalikke ja õigeajalisi samme astuda, aitäh! suur tänu, poolteist minutit, proua Steinruck. jah, pärast seda, mida komisjoni president Juncker on öelnud, olid meil äh, väga suured ootused ning me leiame, et seni on tehtud li liiga vähe Euroopa no, majanduse juhtimise poolas ta peaks sisaldama rohkem sotsiaalaspekte, kuid äh, me näeme vastupidist me näeme ka seda, et pikaajalise tööpuuduse vastane võitlus ei ole piisavalt tõhus. nüüd küll on tehtud mõned algatused, kuid see, mis on välja öeldud, sellega võrreldes on tegelikult saavutatud väga vähe, nii et sotsiaalvaldkonna reiting on see, mida ootavad meie inimesed. inimesed ootavad, et sotsiaalsed õigused koondataks kokku ühte sambasse. see on see, mida töötajad vajavad, seda vajavad ka euroala riigid vähem sotsiaalset dumpingut, rohkem tööõigusi. me peame võitlema ebakindlate töösuhete vastu, töö puuduse vastu, sotsiaalse tõrjutuse vastu. selleks tuleb määratleda, mis on üldse töötaja. meil on vaja panna paika miinimumpalk ning me vajame seda, et sotsiaalset dialoogi võetaks tõsisemalt kui seni. tegemist on, meil on vaja tõsiselt võidelda vaesuse vastu ning sotsiaalvaldkonna A-reiting peab tähendama ka seda, et võrdse töö eest saadakse võrdset palka. kui me soovime sotsiaalse samba sisse viia, siis tähendab see ka sotsiaalsüsteemide suuremat ühtlustamist Euroopa Liidus, aitäh! suur tänu, üks minut, härra Keerike, palun. Eh, suur tänu panganduses tähendab AA reiting kõige paremat eh, kvaliteeti eh, ning meie pangad nüüd aga seisavad silmitsi võlamägedega. kui me räägime sotsiaalsest reitingust, siis tuleb meenutada, et sotsiaalvaldkond on meie jaoks iseäranis tähtis, sotsiaalne turumajandus on meie jaoks oluline, kuid kui me nüüd vajame kontseptsiooni terve Euroopa jaoks, praegu me räägime jah sellest, et peab tegema tegusid ja mitte rääkima tühje sõnu kui me siin Euroopa Liidus tahame algatada tõsise arutelu, eh, siis sotsiaalne AAA eh, reiting, mida see tegelikult tähendama peaks, mida tuleks Euroopas muuta? ma väga loodan, et me saavutame siin rohkem kui lihtsalt inimeste kaasamise ning ma nõuan sotsiaalset võrdsust, soovin, et ka vanemaid inimesi ja noori koheldakse tööturul võrdsete õigustega, aitäh! suur tänu ja nüüd kaks minutit, härra Kalve Šambu. Eh, eh, suur tänu, juhataja, suur tänu ka proua volinikule. tere õhtust kõigile minu poolt, me kohtume siin ikka õhtusel ajal. komisjon kasutab olulisi sõnu, kuid me peame vaatama, millest tegelikult juttu on. väga tähtis on see, et komisjon ütleks selgelt ja täpselt, mida ta selle AAA reitingu all mõistab. ma usun, et oleks väga mõistlik, kui me toetaksime komisjoni selles küsimuses, kuid siin on vaja tegusid ning äh, kui me räägime sotsiaalsest Euroopast, siis on see oluline kogu Euroopa Liidu päästmise seisukohast AAA reitingult kukkuda näiteks madalama reitingu peale, sellist dünaamikat ei saa samuti välistada, kuid ähm, ma arvan, et meil oleks kasulik sotsiaalse Euroopa huvides rohkem ära teha kui me räägime ka muust kui lihtsalt tööhõivest, siis eh, ei tohi me unustada sotsiaalpoliitikat tervikuna. tuleb pidada silmas võitlust vaesuse vastu. see, kuidas me praegu vaesuse vastu võitleme, eh, selleks on väga oluline näiteks Erasmus pluss programm, sellistest asjadest tuleb rohkem rääkida me ei tohi unustada ka protektsionistlikku poliitikat, selle vastu võitlemist. mida komisjon täpselt teha kavatseb? mida see sotsiaalne AAA reiting täpselt tähendab? kas see tähendab vaba liikumist, kas see tähendab võrdset kohtlemist? proua president, austatud proua volinik, ütleb proua Zimmer kuigi Saksamaa on viimastel aastatel tõepoolest äh, täheldanud äh, edu majandusvaldkonnas, ei ole see parandanud töötajate olukorda, ei ole vähendanud vaesust. Äh, siin ei ole seost majandusliku arengu ning töötajate olukorra vahel soovin juhtida tähelepanu sellele, et meie peamine ülesanne peab olema selles, et määratleda, mida Euroopa Liit saab teha selleks, et meie kakskümmend tuhat inimest, kes elavad absoluutses vaesuses, saaksid sellest välja. me oleme oma tegevuses olnud liiga kitsalt piiritletud, meil on vaja samas aga konkreetseid mõõdetavaid kriteeriume, et võidelda vaesuse vastu. ei ole kasu sellest, kui me räägime sellest, kuidas töökohti luua. me peame aga samal ajal sisse viima miinimumpalga, miinimumsissetuleku, mida inimesed vajavad, seda vajavad ka pensionärid. küsimus ei ole ainult selles, kuidas tagada paindlikkus ja turvalisus korraga, kui me viimastel aastatel näiteks Saksamaal näeme, et selle tagajärjel on suurenenud ebakindlate töösuhete osakaal, on suurenenud tööpuudus, selle vastu tuleb võidelda. ärge rääkige miinimumõigustest, rääkige põhiõigustest. Öelge selgelt, et igal inimesel Euroopa Liidus on samasugused õigused, neil on õigus elada väljaspool vaesust vaban-, vabandan, et teid katkestasin, aga meil ei ole liiga palju aega ja palun pidage oma kõneajast kinni. ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks proua Lambert. suur tänu, aitäh, volinik ja lugupeetud juhataja kui me hakkasime rääkima kolmik A-st sotsiaalses valdkonnas, siis me hakkasime lootma, et tegemist on millegi ambitsioonikumaga ja me lootsime, et lähtutakse sellest tööst, mis on äh, tehtud äh, muudes valdkondades kui SKT osas, sest minu arvates see viitab ka sellele, millele eelkõnelejad on öelnud, kuidas me seda käsitleme. nagu teised on öelnud, siis sotsiaalne Euroopa on olnud rünnaku all viimastel aastatel. parlament on selles osas olnud väga selge, nii nagu ehk ka ise mäletate ja me mõistame, et kui liiga palju kärpida, siis sellega tapetakse taim, ilma et ta saaks õitseda. sotsiaalse samba küsimuses loodaksin tõesti, et oleks väga palju reaktsioone sellele konsultatsioonile, mitte ainult neilt, kes on kogenud ja kindlasti ka neile, kes on vaesust kogenud. ja küsimus on selles, kuidas me süvenevaid ebavõrdsusi käsitleme, need on tööturul, mis kokku kuivab mis puudutab töövõimalusi ja meil on tõesti väga palju väljakutseid ja ma tahaksin loota, et kõik liikmesriigid konstruktiivselt läheneksid, mina olen britt, seega ei ole see iseenesestmõistetav. aga samas, mis puudutab jõustamist, sellega seonduvat ja vaatame tulevast õigusloomet, siis me räägime Euroopa tuumikust ja ka ülejäänud Euroopast, seega kui käsitleda äh, Äh, e, erinevaid direktiive, siis minu arvates tõesti tekib siin probleeme juhul, kui me ei käsitle kõiki riike võrdsetel alustel, aitäh. poolteist minutit, proua Ažea, palun. Komissar... suur tänu, president, volinik, ma vabandan, kuid me ei ole veendunud härra Juncker on mingit arutelu pidanud, mingit juttu ajanud, kuid mitte midagi pole realiseerinud. kolma reiting sellise Euroopa jaoks vajaliku märgisena, mida see annab? kas see on kuidagi aidanud võidelda vaesusega või leevendada neid õnnetuid tingimusi, milles miljonid Euroopa kodanikud elavad. me räägime tõsistest probleemidest ja meil on vaja leida nendele äh, probleemidele ka konkreetsed lahendused, eriti vaesusele meie mandril. on tehtud mitu äh, ettepanekuid, konkreetseid oma iseloomult, kuid mida on tegelikult saavutatud? mitte midagi tegelikult ei ole saavutatud, mida see tähendab Hispaania, Itaalia jaoks, Iiri jaoks, jaoks ja paljude teiste riikide jaoks, kes on silmitsi äh, kasinuspoliitika tõttu tõsiste probleemidega ja see 3A äh, reiting toob kaasa nendes riikides olnud korra lammutamise, kuid meil on vaja meetmeid, mis tagab Euroopa miljonitele kodanikele elujõulised tulemused ja meil ei ole vaja seda kasutut jutuloba. härra Marten lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, äh, proua Simmer viitas siin sotsiaalsambale, mis peaks olema äh, meie, olema härra Junckeri uus äh, eesmärk. Euroopa kodanikud muutuvad üha euroskepti-, skeptilisemaks. siin julgustatakse riike tegutsema esiteks parem, tagada parem sotsiaalkaitse, isegi äh, aidata määratleda ühiseid ähm, äh, meetmeid äh, vaatamata kontekstile. kui sellele lisada veel sotsiaalküsimus ja peale suruda uus struktuurireformide surve, siis äh, jällegi on taas äh, prioriteediks äh, euroala, mis on sattunud ja mis põhjustab kindlasti kahekiiruselist lähenemist. sotsiaalstandardite tõstmine mõjutab kindlasti tööturgu negatiivselt ning kõrgem sotsiaalne konvergents on kiiremini, raskemini ühitatav selleks, mis peaks toetama paremini toimuvat tööturgu ja ei tohi unustada ka äh, Äh, seda keerulist eelarve olukorda, milles me viibime alates kahekümne tuhande seitsmendast aastast ja kus, mis on endaga kaasa toonud endeemilise vaesuse, aitäh. suur tänu, poolteist minutit saab sõna härra Zerjanopoulos. kolme reitinguga äh, korraldatakse neid ettevõtjatele ja pankadele. kui me räägime kolme A reitingust sotsiaalvaldkonnas, siis seoses e, Euroopa poolaasta ja poliitika koordineerimisega ei anna see siiani olnud tulemus, meil on vaja paindlikke töökohti, tööstuse elavdamist ja mitte ebaõiglust sotsiaalsüsteemi. me oleme kuulnud komisjonilt mitmed vastused Kreeka kommunistlikule parteile. me oleme jõudnud järeldusele, et ei austata kollektiivsete läbirääkimiste tulemusel saavutatud kokkuleppeid, mitte midagi ei ole saadud Euroopa Sotsiaalfondist. töötajatel pole sotsiaalset kaitset, kindlustuskaitset, näiteks Kreekas kolmanda memorandumiga Äh, jääb mulje, et Euroopa Liit on selline amet, mis tagab sotsiaalse õigluse, kuid tegelikult seda ei toimu. palkasid äh, vähendatakse, hüvitisi vähendatakse ja töötajate õigusi rikutakse või nendest hiilitakse mööda. Euroopa Liidu liikmesriigid kutsuvad üles kasutama pagulasi ja rändajaid odava tööjõuna ja see on täiesti vastuvõetamatu meil on vaja lahti saada sellisest süsteemist, mida kontrollib kapital. Maureen Chartier. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik, kaks tuhat neliteist aastal, kui komisjoni president siin parlamendis meile teatas ja kasutas seda head tahet Euroopa sotsiaalvaldkonnale tagada kolm A reiting, sai see väga hea sooja vastuvõtu nii siin kojas kui ka Euroopa kodanike poolt. Teie teekaart, äh, millele te just viitasite, näitab meile, et igapäevaselt tegutsete nende eesmärkide nimel. näitajad näid-, on, annavad meile öö, ähm, öö, ähm, teatud positiivseid suune, aga siiski on meil liiga palju töötajaid Euroopa Liidus kui USA-s. noorte töötus kahekümne protsendi juures on väga murettekitav ja, ja see ja veelgi enam paljudes teistes liikmesriikides kakskümmend viis protsenti meie kodanikest on vaesuses. sotsiaalne Euroopa äh, ei äh,, ei kasuta ära kutseõpet ja äh, minu arvates oleks vaja siin astuda mitmeid samme, sotsiaalfond, äh, noortegarantii, noortealgatus, kõik need programmid koos nende programmidega, millele te viitasite, loodetavasti võimaldavad meil toetada ja välja arendada neid meetmeid ja mobiliseerida liikmesriigid, sest just neid on vaja tagant sundida selleks, et tõesti sotsiaalne Euroopa üheskoos üles ehitada. see puudutab nii töökohtadega Euroopat kui ka sotsiaalkaitsega Euroopat igale kodanikule. suur tänu ja võite loota meie toele, aitäh! järgmisena proua Ulfskog, poolteist minutit. suur tänu suur tänu, volinik ja suur tänu komisjonile selle algatuse eest. on selge, et eh, see algatus nõuab meilt väga palju, kui me soovime saavutada kolma reitinguga sotsiaalse Euroopa. kuid millised tingimused selleks on vajalikud? praegu kimbutab meid rändekriis, eh, kõrge tööpuudus, eh, meedia ja sõnavabaduse piiramised, majanduskriis äh, ja see venib edasi ja see pole veel möödas ja samal ajal sotsiaalpartnerid ei kaasata viisil, nagu tuleks äh, neid kaasata probleemide lahendamiseks. ilma nendeta me hakkama ei saa, me ei suuda lahendada neid probleeme puhtalt poliitika abil. ja ma usun, et viimaste aastate kogemused seda ka selgelt tõestavad Äh, on koostatud väga huvitav raport selle kohta, mis toimub kriisiriikides, mida on ohjanud Troika äh, ja need riigid on endiselt võrreldes teiste riikidega halvimas olukorras ja seda põhjusel, et sotsiaalpartnerite tegevust on häiritud, me peame andma inimestele vabaduse, võimaldama neil tegema koostööd poliitikutega, ametiühingutega, et äh, taastada endine elukorraldus. suur tänu ja järgmisena proua Lope Fontanja, poolteist minutit. suur tänu, volinik. president Juncker on korduvalt rääkinud äh, sotsiaalvaldkonna 3A reitingust, kuid enamikele parlamendisaadikutele ei ole päris selge, milline on sellega kaasnev menetlus. seetõttu on vaja väga selget määratlust, väga selget arusaama. eurooplased on seoses majanduskriisiga juba väga palju ohverdanud ja seetõttu olukorra parandamiseks on vaja soodustada majandusarengut ja seda käsikäes sotsiaalvaldkonna arenguga, eh, selleks et ka tavakodanikel oleks tagatud heaolu. ja selle nimel peavad liikmesriigid tegutsema koos, et saavutada suurem konvertsioon, konvergents, rohkem töökohti, õiglasem olukord sotsiaalvaldkonnas. esimest korda kasutatakse mitmeid indekseid et äh, tõsta esile sotsiaalsed aspektid. kui me räägime aga sellest reitingusüsteemist, siis meil on vaja konkreetseid indikaatoreid, parameetreid, kuid samas kõige olulisem on suunata sellele Euroopa Liidu poliitikat, et saavutada kolma reiting. seda on võimalik teha strateegia kakskümmend kakskümmend abil ja ma loodan, et seda algatust saadab edu ja see toob ka vilju. järgmisena üheks minutiks proua Jongeerius. suur tänu, mul on mõned küsimused ja mida tähendab üle-euroopaline tööturg, kui inimesed peavad kahel töökohal rabama, et nad suudaksid oma arveid maksta, kui me räägime siin Hispaania noortest, noortest, kes tahavad perekonda äh, luua, neil ei ole tööd ning mida see tähendab Bulgaarias, kui naised peavad rügama õmblusvabrikutes ja nad ei saa selle eest üldse mingit palka. küsimus peab olema selles, kuidas me saavutame niisuguse tööturu, mis tõepoolest toetab meie innovatsioonivõimekust, meie arengut ja toetab seda seal, kus seda vaja on küsimus ei ole selles, et mõned on tõepoolest suurepärases olukorras äh, ja seal on kõik hästi, kuid me peame tagama selle, et äh, töötajatel oleks võrdsed võimalused, meil on vaja sotsiaalpartneritele suuremaid õigusi ning just nemad peavad saama tööturgu kujundada. meil on vaja paremat poliitikat, kiiremaid tegusid, aitäh! järgmisena härra Šogor tänan. ma igati nõustun sellega, et meie makromajanduslik ja fiskaalpoliitika peab olema toetatud sotsiaalpoliitikaga ja ka Euroopa poolaasta. ja äh, ma tahan tsiteerida volinik Tysoni, majanduse areng ja sotsiaalne äh, progress on omavahel tihedalt seotud ja vastastikku mõjutada. kui me räägime sellest kolma reitingu mõiste määratlusest, siis ma samuti toetan majanduslikult tugeva Euroopa mõistet, kus äh, tasakaalustatud areng, luuakse töökohti ja kus inimeste heaolu ja elu paraneb. kuid samas ma usun, et selle eesmärgi poole liikumisel me peaksime vältima ülereguleerimist ja peame äh, silmas pidama, et uute õigusaktide vastuvõtmisel me peame arvestama ka liikmesriikide seisukohtadega. me peame tagama need vabadused, mis on ühisturu poolt kodanikele antud ja samal ajal tagama ka Euroopa majanduse konkurentsivõime. suur tänu, poolteist minutit, härra Pirinski. tänan proua president, volinik, kolleegid, tasub meenutada, mida tegelikult president Juncker ütles komisjoni äh, ametiaja alguses aastal kaks tuhat neliteist, tsiteerin. ma tahan, et Euroopa oleks pühendunud sellele, et saavutada sotsiaalvaldkonnas kolm A reiting, nii nagu ka kolm A reiting majandus- ja finants äh, mõistes ja mu küsimus teile on proua volinik, kas te tõesti usute, et see komisjon oma ametiaja jooksul on olnud võrdselt pühendunud sotsiaalvaldkonna küsimustele võrreldes finants- ja makromajanduslike küsimustega? oma sõnavõtus eelmise aasta juunis Luksemburgis, mis oli peatatud, kas äh, sotsiaalse Euroopale on uus algus, start, te ütlesite väga valjult jah kahjuks mulle tundub, et tegelik vastus on äh, ebakindlam ei ja seda lihtsal põhjusel, et komisjoni põhitegevus on äh, suunatud Euroopa poolaastast kasinuspoliitikale ja seetõttu on komisjon pidevalt surve all saavutamaks äh, struktuurset eelarve tasakaalu ja sotsiaalsed aspektid ja tagajärjed on jäänud tahaplaanile. suur tänu, järgmisena härra Rolen, poolteist minutit. lugupeetud volinik, kui komisjoni president oma ambitsioonist teada andis, et ta soovib sotsiaalvaldkonnale Euroopa Liidus kolma reitingut, edastas ta selge sõnumi, me peame pöörama sama palju tähendust sotsiaalvaldkonnale kui ka majandusvaldkonnale. ja see on põhimõte, mis puudutab äh, Äh, sotsiaalset turumajandust. see mõiste, sotsiaalvaldkonna kolm A reiting, näitab suundumust ja tahet, aga nüüd on vaja sellele panna liha luudele, mis on need näitajad, mida arvesse võetakse, mis on need mõõdikud, mille alusel on võimalik hinnata edusamme ja poliitikat, mis on rakendatud. selleks, et selles suunas liikuda, võiks komisjon minu arvates arukalt lähtuda olemasolevatest meetmetest. mõtlen siin sotsiaalvaldkondadele nagu Vigeo Prantsusmaal või Eiris Äh, Ühendkuningriigis. selleks, et ära teenida sotsiaalvaldkonna kolma reiting, on vaja toimivat õigusloomet, aga sellest ei piisa töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamine, selle lisaks on vaja äh, läbi vaadata, et oleks tulemuslik toimimine ja kontrollida ja nõustada erinevaid osapooli. see on eesmärk, mis tagab Euroopa Liidu usaldusväärsuse, samas on see ka oluline selleks, et lepitada kodanikke Euroopa projektiga. suur tänu teile tehtud töö eest, proua volinik! For one minute, madam Gentile üheks minutiks proua Gentile. aitäh, see poliitika millest räägitakse, eeldab, et me käsitleme sotsiaalvaldkonna probleeme tõsiselt, et me räägime tõsiselt võrdsuse küsimustest, tagame naiste õigused, kaitseme töötuid vaesuse potentsiaal Euroopa Liidus on väga suur, see tähendab, et komisjon peab väga kiiresti tegutsema. me peame näkku vaatama äh, sellele, milline on paljude Euroopa kodanike tegelik elu praegusel ajal. kõikidel peavad olema võrdsed võimalused, õigused, me peame eriti tugevalt kaitsma ühiskonna kõige nõrgemaid liikmeid ka liikmesriikide valitsused peavad nende küsimustega tegelema. me peame leidma rahumeelsed vastused neile küsimustele. poolteist minutit, proua Sander suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, proua volinik, kaks tuhat neliteist aastal president Juncker andis teada, et soovib äh, sotsiaalvaldkonnale kolmik A reitingut see käivitas arutelu ja ma usun, et aasta aega hiljem on meid väga palju, kes mõistavad, et on vaja vältimatu eh, Euroopa Liidus esile tuua sotsiaalvaldkonda. seda öeldes jääb see küsi-, tekib küsimus, kuidas me seda saaksime teha. mina omalt poolt näen, et parim viis sotsiaalkaitse tagamiseks on, eh, et oleks töö, töö, mis oleks väärikas ja väärika tasu eest see tähendab äh, kahte asja. ühest küljest meie kodanikele on vaja anda kõik vahendid selleks, et tööturule siseneda. teadmised, äh, pädevused, keeled ja liikuvustegurid. Äh, seda tehes on meie kodanikel võimalus, kõigil vaja ühesuguseid võimalusi ilma ebaõigluse, ebaõiglase konkurentsita paralleelselt on vaja meie ettevõtetele tagada eh, ükskõik, kas nad on tööstuslikud käsitöölised eh, või eh, ka põllumajandusettevõtted, luua töökohti ja kõike seda on võimalik teha parimas raamistikus, mis neid, nende tegevust soodustab lisaks sellele sotsiaalvaldkonna kolmika reitingu taga on sotsiaalne Euroopa, mis pärast kriisi, mis meie mandrit rebis, on äh, meie kodanikke raaputanud ja paisanud ebakindlusse. meil on vaja Euroopat, mis lepitaks töötajad ja ettevõtjad, need on need eesmärgid, mis puudutavad konvergentset äh, Euroopat. härra Palas, suur tänu, äh, need, meil on vaja mõõdikuid äh, majandusvaldkonnas, aga ka sotsiaalvaldkonnas selleks, et me saaksime olukorda hinnata. aga tagasin teiega jagada ühte veendumust, see tähendab seda, et kui meil on siseturg, mis on vaba, kus toimub töötajate vaba liikumine, kui samaaegselt ei ole sotsiaalset konvergentsi, siis me teame, et me omakorda ohustame siseturgu. veelgi olulisem on see, et kui meil ei ole sellist menetlust, mis tagab konvergentse Euroopa, siis satubki Euroopa ohtu ja eurofoobid ja igasugused muud sellised esindajad tõstavad pead, nii nagu me tänapäeval näeme, meil on vaja meetodit, meil on vaja meetodeid, mis teevad konkreetseid ettepanekuid ja parlament saaks tegutseda vastavalt sellele, meil ei piisa ainult nõukogu tööst ja lisaks sellele meil on vaja alustada prioriteetidest, kui me ei suuda eh, kahekümne kaheksa riigiga edasi riikida, siis on vaja see, et euroalaga algust teha ja teised kaasa tuua. Eh, proua Tässen, sotsiaalvaldkonda kolmika reiting peab minema nüüd sõnadest tegudeni, aitäh! suur tänu, poolteist minutit, proua Tomts lugupeetud juhataja väga oluline on teada et sotsiaalküsimused on äh, meie äh, küsi-, tähtsate küsimuste hulgas ja sellepärast me näeme, et see ettepanek sotsiaalvaldkonda kolmik A reitingule toob kokku kõik see, mis meile oluline on, haridus, töökohad ja, ja sotsiaalvaldkondade süsteemine, ühitamine. meil on vaja eriti just toetada äh, Euroopa sammast, mis puudutab sotsiaalõigusi. Euroopa on alati olnud üheks mudeliks sotsiaalõiguste küsimuses ja on vaja, et see positsioon maailmas Euroopale säiliks. selleks, et seda teha, peame me jätkama süsteemi parendamist me peame looma süsteemi, mis oleks veelgi tulemuslikum ja ma olen täiesti veendunud, et Euroopa sammas sotsiaalõiguste küsimustes kindlasti panustab sellesse. väga paljud küsimused aga on hetkel lahtised, näiteks see, kuidas äh, see süsteem hakkab toimima ja sellepärast äh, ma toetan ka seda küsimust, mis parlament on komisjonile esitanud ja jään äh, ootama kannatamatult teie vastu, vastust presidente questo dibattito è importante per chiarire che qualsiasi. suur tänu see arutelu täna on äärmiselt oluline kui me püüame Euroopa Liidus vaadata pisut kaugemale majanduslikest näitajatest, siis ühtsel turul mängivad olulist rolli lisaks majandusnäitajatele ka sotsiaalsed näitajad Need peavad loomulikult olema kooskõlastatud, neid tuleb kooskõlastada ka ametiühingutega ning me peame võitlema selle eest, et kodanikele on tagatud nende põhiõigused lisaks majanduslikule vabadusele inimesel peavad olema võrdsed võimalused parandada oma elamistingimusi, olenemata sellest, millises Euroopa Liidu liikmesriigis nad elavad. seetõttu on meil vaja Euroopa Liidus määratleda miinimumpalk, meil on vaja tagada koostöö sotsiaalpartnerite vahel eh, ning eh, lisaks on minu arvates väga tähtis ka see, et komisjon nii kiiresti eh, kui võimalik hindaks eh, digitaalse ühtse turu mõju tööturule, aitäh! järgmisena poolteist minutit äh,, härra Lavrilöö. lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, volinik ja head kolleegid sotsiaalvaldkonna kolmika reitingule viitamine president Junckeri poolt käivitas uue dünaamika sotsiaalvaldkonnas konvergents, mis peaks aset leidma euroala riikides. selles valdkonnas peab Euroopa olema esiliinis, ei tohi jääda, see ei tohi jääda ainult utoopiaks kuigi meil ei saa olla kahekümne kaheksas liikmesriigis ühine tööseadus, saame me liikuda ühiste eesmärkide suunas, et tagada ühised õigused ja see konvergents oleks võimalus, tõhus võimalus sotsiaalse tumbiku vastases võitluses äh, ja kooskõlas mitmete meie direktiividega. ma tean, et selles osas, proua volinik, olete te tõhusalt tegutsenud näiteks töötajate lähetamise valdkonnas, millest me rääkisime eelmises arutelus. ma olen täiesti kindel, et te olete valm-, võimelised praeguses tekstis muudatusi tegema tõhusamas suunas. selleks, et liikuda õiges suunas, on meil vaja käivitada Euroopa poolaasta, meil on vaja Euroopa sotsiaaldialoog käivitada, nii nagu seda ette nägi Jacques Delors, kes oli endine äh, Euroopa Komisjoni president Prantsusmaal, ei ole need tühjad sõnad nii nagu Prantsusmaal ka Euroopa tasandil on vaja paika panna reegleid, mis hetkel kahjuks on liiga keerulised ja liiga rasked täita meie ettevõtete poolt, me peame selle lahendama, aitäh. suur tänu, üks minut äh, proua Guti-, härra Gutierrez Prieto eh, suur tänu, juhataja, austatud proua volinik, sellest on juba poolteist aastat möödas, kui härra Juncker rääkis esimest korda kolmik A reitingust sotsiaalvaldkonnas eh, ning meenutaksin, mida ta seejärel ütles. kõne all oli uue dünaamilise arengu loomine. Eh, see seda eelkõige võrreldes Barroso ajaga, mis kujutas endast sotsiaalsektoris täielikku katastroofi. nüüd on vaja näidata, et me oleme astunud uude ajajärku, et Euroopa poliitika keskpunktis on inimene poolteist aastat edasi on need sõnad endiselt sisuta ning samas on meil vaja vähemalt miinimumpalka selleks, et võidelda palgavaesusega Euroopa Liidus. teiseks on meil vaja töökindlustust kogu Euroopa Liidus ning kolmandaks, meil on vaja kujundada ümber oma palgasüsteemid eh, ning eh, luua Euroopas uus sotsiaalne mudel, seda ootavad meilt meie kodanikud. proua Šoidurova, palun järgmiseks. suur tänu, lugupeetud volinik. ma olen kuulanud väga suure huviga teie selgitusi Ähm, äh, mida tähendab sotsiaalvaldkonna kolma reiting ja ma mõistan, et see peaks tagama kõrged sotsiaalstandardid, mis Euroopa Liidus peaks kehtima samal ajal kasutades uusi ja olemasolevaid poliitikaid ja nendele te ka viitasite. ma tahaksin siinkohal rõhutada seda toetust, mida me peaksime andma selleks, et tasakaalustada meie, ühitada töö ja pereelu ma usun, et noored pered on kõige ena-, nende vastu diskrimineeritakse ühiskonnas kõige enam. Nemad peavad investeerima oma lastesse ja lapsed on meie Euroopa perspektiiv. minu küsimus teile on, kuidas me toetame neid noori vanemaid, nendele kolleegidele, kes soovivad äh, suuremat kaitset töötajatele ja töötajate lähetamist, tahaksin teile meelde tuletada, et meil on vaja tööandjaid, meil on vaja konkurentsivõimelisi ettevõtteid ja see nõuab läbipaistvat ja stabiilset äh, õigusloomelist raamistikku. seega mina tahaksin omalt poolt mainida, et kui tahate läbi vaadata töötajate lähetamise direktiivi, siis peame me seda tegema sellisel viisil, et konkurentsivõime säiliks. poolteist minutit, härra Simon suur tänu, proua juhataja. voliniku pressiteade Euroopa Sotsiaalsamba kohta kirjeldas seda olukorda kui viitedokumenti, mis on õigusliku loomuga, kus on ära toodud põhimõisted, aga mis üheksast kahekümne kaheksast äh, liikmesriigis ei äh, kehtiks mis on olulised põhimõtted, aga need ei puudutaks sadu miljoneid, sadu tuhandeid inimesi. mul on väga hea meel, et volinik, et president ei sõnastanud mõningaid teisi olulisi do-, äh, dokumente, kus öeldakse, et näiteks varestada ei tohi, aga Rootsid jäävad sellest eemale abielu ei tohi rikkuda, aga see on siiski sobilik Poolas või valikuline ja kindlasti, kui see, tegemist on olulise teemaga, siis peaks see puudutama kõiki liikmesriike. aga kui see on mingi äh, pehme lähenemine lihtsalt, et sotsialiste rahul hoida, siis mitte ja miski ei muutuks, siis sellisel juhul äh, ei ole meil üldsegi mõtet oma aega raisata. kui tegemist on tõsise teemaga, siis mingisel hetkel, mingil hetkel dokumendis peaks olema viidatud kvaliteetsetele töökohtadele. kaheksakümmend tuhat inimest minu valimispiirkonnas äh, tegutsevad null töötundidega lepingute alusel ja äh, selliseid asju tuleks kindlasti silmas pidada. aitäh, poolteist minutit, härra Vanden Kendelaare, palun austatud president, lugupeetud proua volinik, ma olen äh, parlamendis tegelenud noorte küsimustega ning ma olen just eriti hästi kursis noorte probleemidega. noored peaksid olema sotsiaalpoliitika keskpunktis. sotsiaalpoliitika on noorte inimeste jaoks midagi enesestmõistetavat kuid samas meie noored oleme ka suured kaotajad, me oleme kaotajad majanduskriisi taustal. väga oluline on mõista, et Euroopa identiteeti ei määratle mitte ainult kodanike vaba liikumine ja majandusvabadused, vaid ka meie sotsiaalsüsteem. me võime ju noori inimesi aktiveerida, anda neile stiimuleid iga viies noor inimene praegu on töötu, see on häbilugu. komisjon peaks kasutama ära võimalust, mis praegu on antud, tuleb kasutada kõiki vahendeid selleks, et luua noortele töökohti. on ka midagi saavutatud, kuid teha on veel väga palju tööalane liikuvus on asi, mida tuleb tugevdada. sotsiaalne Euroopa on see Euroopa, kus on kõikide jaoks ühesugused seadused. minu põlvkonda ei tohiks pidada kadunud põlvkonnaks, selleks on vaja tugevdada sotsiaalsektorit ning seda me peame tegema kõik koos, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, vaba mikrofoni all soovivad sõna seitse sõnavõtjat ja annan kõigile sõna üks minut täpselt kõigile ja alustuseks Äh, suur tänu, juhataja. daamid ja härrad, mul on hea meel, et me saame rääkida sotsiaalvaldkonna kolmika reitingust, ütleb proua Jatšovetska väga tore on see, et volinik selgitas, mida see tähendab, millised on eesmärgid, millised mehhanismid ja õiguslikud muudatused on ette nähtud. tegemist on väga ambitsioonika kavaga, aga vastamata nendele küsimustele ei ole meil võimalik äh, seda vastutustundlikult rakendada. peame arvesse võtma, et sotsiaalpoliitika mõjutab otseselt meie kodanike elukvaliteeti ja meil on vaja vastutustundlikult läheneda liikmesriikide ja institutsioonide poolt. meie prioriteediks peaks olema saavutada maksimaalne ühtekuuluvus sotsiaalvaldkonnas liikmesriikide osas, mis tagaks võrdse konkurentsi ja tõhusama tööturu. me saame seda saavutada läbi mitmete muudatuste poliitikud, poliitikates liikmesriikides me teame, mis on väljakutsed ja seetõttu on meil vaja sisse tuua uusi eh, elemente teil on sõna ütleb juhataja suur tänu proua juhataja ütleb proua ward ma kutsun üles komi-, vol-, komisjoni voliniku äh, tutvuma kahe eelseisva raportiga, mis me siin koostame, mis on väga asjakohased, kuidas reageerida äh, vaesusevastaste äh, meetmetega ja saavutada eesmärgid ja vaesusnaiste vaatenurgal. meil on vaja kindlaid eesmärke võitluses vaesusega ja sellega naiste võistlusega, äh, vaesusega ja ma räägin seda rahvusvahelise naistepäeva puhul. naiste risk vaesusele, sotsiaalsele eraldusele on ebaproportsionaalselt suur ja äh, Euroopa Liidul on võimalused üles ehitada sotsiaalselt õiglane võrdne Euroopa, kuid me peame tegelema ka soolise ebavõrdsusega, kui me soovime, et meie äh, nägemus ka kunagi tegelikkuseks saaks. härra Marjas, üks minut. suur tänu, president. Junckeri kolmik A reiting on ebaõnnestunud, Euroopas levib tööpuudus, vaesus äh,, kõrge tööpuuduse määr noorte seas, kakskümmend viis protsenti ainuüksi Kreekas ja kui me tõesti soovime korralikku sotsiaalset poliitikat, meil on vaja vähemalt kolme asja. Äh, miinimumpalka, sotsiaalset palka ja miinimum töötu abiraha. vastasjuhul me ei suuda saavutada seda, kuhu me suundume. kui me räägime Suurbritanniast kas äh, Ühendkuningriik jääb, liitub või mitte, siis see kõik põhimõtteliselt äh, revestab Euroopa sotsiaalse maastiku, sest äh, väga paljud britid, kes töötavad Euroopa Liidus, millised õigused jäävad neile, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust? Neid isiku hakatakse diskrimineerivalt kohtlema kui Ühendkuningriik jätkab seda teed. järgmisena saab sõna proua äh, Gonzales Peras. tänan, juhataja, see on kõik kuidagi ebamäärane, jääb mulje, et Junckeri administratsioon püüab meile puru silma ajada ja varjuda selle kolmik A reitingu taha, justkui neil oleks hea kava kuid samas tuleb arvestada ka kasinuspoliitika meetmetega ja me kardame, et eh, tulemused saavad olema kõikide riikide jaoks väga nadid, sest eh, on olemas ka noorte tööhõive algates, aga võib-olla see kolmik A oli nagu eksitus, võib-olla komisjon mõtles, et eh, kapital peaks selle reitingu saavutama probleem äh, tööturul on, on see, et on väga palju ebakindlaid töökohti, tööpuudus on väga kõrge ja kui me ei suuda äh, seda probleemi lahendada, seame ohtu kogu sotsiaalse Euroopa. tänan, juhataja, daamid ja härrad, ütleb härra Hetman oktoobris kaks tuhat neliteist äh, rahulolga äh, kiitsin heaks härra Junckeri avalduse äh, sotsiaalvaldkonna kolmik A reitingu kohta, kui ta seda esimest korda kuulutas. ma igati toetan harmooniliselt arenevat majanduskasvu ja seda on võimalik saavutada ainult siis, kui me paralleelselt võtame kasutusele meetmeid nii majanduses kui ka sotsiaalvaldkonnas, et ähm, parandada kodanike elujärge ja sotsiaalsed eesmärgid ei tohiks piirduda ainult äh, avalduste ja paljasõnaliste deklaratsioonidega, meil on vaja konkreetset kava, kuidas see kolmik A reiting saavutada, meil on vaja konkreetseid mõõdetavaid näidikud, mis aitavad meil jälgida saavutatud edu. loodetavasti komisjon esitab selle kohta üsna pea ka oma ettepanekud ja samas äh, tuleb öelda, et meetmed kolmik A reitingu saavutamiseks peaksid katma kogu Euroopa Liitu ja mitte piirduma ainult Majandus- ja Rahaliiduga Mikro. mikrofon kõneleja, palun. komisjon tegi selle äh, vaba konkurentsi ettevõtte äh, ettepaneku ja arvas, et see on sotsiaalse progressi äh, käimalükkajaks. aga nii see ei ole, sest sotsiaalsüsteemid on riigiti liiga erinevad. töötajate lähetamise direktiiv ei suuda vastata meie ootustele ja ja tõstatab rohkem probleeme, kui neid lahendab. me näeme näiteks põllumajanduskriisiga, kus toimuvad konkurentsimuudatused just tänu nende lähetatud töötajate kaudu, kes süvendavad põllumajanduskriisi veelgi enam. ma usun, et praegusel hetkel on vaja Euroopas harmoniseerida, teha seda väga jõuliselt sotsiaalvaldkonna äh, õigusloomes on vaja seda teha ja me ei tohi unustada ka maksuküsimuste ütlustamist, sest Euroopa äh, hääbub selle kahe äh, teema tõttu, kõnelejad katkestatakse. tänan, juhataja ma äh, tahtsin rääkida hoopis millestki muust, ütleb härra Poltšak, kuid eelmine sõnavõtja tegelikult provotseeris mind ja ma muutsin oma sõnavõtu sisu. ma arvan, et konkurentsivõime suurendamine äh, tagab ka parema sotsiaalkaitse. ei ole tõestatud, et majanduslikult tugev Euroopa suudab tagada parema sotsiaalkaitse, päris kindlasti mitte ja kui me räägime liikmesriikide vajadustest, siis erinevalt eelkõnelejast ma olen veendunud, et on oluline äh, anda liikmesriikidele teatud äh, vabadus, manööverdamisruumi, sest sotsiaalkaitse kõige suurem oht on, kui me hakkame äh, reguleerima ise seda ja ei anna liikmesriikidele võimalusi ja suur tänu ja nüüd ma annan sõna volinik Tysonile äh, vastamaks äh, arutelule. suur tänu, proua president. austatud parlamendisaadikud, soovin teid tänada väga huvitava arutelu eest. kuulsin väga palju huvitavaid kommentaare. Te toetate kolmik A ideed, kuid te ei ole päris ühel meelel selles, mida sellega täpselt silmas peetakse, millised sammud on vajalikud. samas selge on see, et me peame tööle asuma. samas seisab meie ees terve hulk probleeme. meil äh, kõikidel on samad mured, kui me räägime kriisist, vaesusest, mis on Euroopas suurenenud. me oleme püüdnud vaesust vähendada, kuid tegelikkus on sellele vastupidine. noorte tööpuudus küll kasvab, kuid sellegipoolest neli ja pool miljonit noort inimest on ilma tööta. see on liiga suur arv. samuti on tõsiseks probleemiks pikaajaline töötus me peame tõsiselt tegelema oma tööturuga, see on väga killustunud, ei ole vaja sellega leppida, me peame siin saavutama suurema ühtsuse. samas on aga vaja arvestada ka eranditega. loomulikult mõjutab meid ikka veel tugevalt möödunud kriis, kuid meie ees seisavad juba uued ülesanded nii ühiskondlikul tasandil kui ka tööturul, silmas tuleb pidada ka demograafilisi arenguid, samas muutub perekonna struktuur rahvastik vananeb, see kõik mõjutab tööturgu, samuti digiteerimine, üleilmastumine, tekivad uued töömudelid, tekivad uued ärimudelid. me ei saa end selle vastu kaitsta, me ei peakski seda tegema, samas on meil vaja sotsiaal poliitikat, mis arvestab muutunud keskkonnaga, mis tagab selles olukorras töötajate kaitse me vajame sotsiaalpoliitikat praegu rohkem kui kunagi varem, me peame võitlema ebavõrdsuse vastu, tagama suurema konvergentsi. ühiskonnas valitsev ebavõrdsus piirab ka majandusliku arengu võimalusi. see tähendab, et meil on vaja suuremat võrdsust, rohkem konvergentsi, need on eesmärgid, mille poole tuleb püüelda, see ei ole lihtne. me peame määratlema, mis on meie võimalused, me peame tagama võrdsed võimalused kõikidele inimestele, koolitusvõimalused, elukutse omandamise võimalused, me peame loosungid täitma sisuga tuleb mõelda sotsiaalkaitsesüsteemidele, sotsiaalhoolekandesüsteeme tuleb tugevdada. Need peavad olema jätkusuutlikud, et nad peavad olema kaetud ka rahaliste vahenditega, samas peavad nad olema proportsionaalsed, nad peavad katma võimalikke riske samas tuleb silmas pidada ka töötingimusi. paljud sõnavõtud viitasid sellele Need on küsimused, mida ei pea käsitlema mitte ainult liidu tasandil, need küsimused on paljus ka liikmesriikide pädevuses, samas on meil vaja ühiseid lahendusi. sotsiaalsektor ei ole ainult poliitiliste võitluste lava, meil on vaja kaasata kõik sotsiaalpartnerid. samas eh, oleks võimalik ühiselt eh, koostada nii hästi prognoose kui ka otsida lahendusi. tegemist on tõepoolest ühise tööga ning eh, poliitikud peavad siin tegema tihedat koostööd sotsiaalpartneritega. meie omalt poolt komisjonis oleme koostanud terve hulga dokumente, oleme neid esitanud, need puudutavad töötajate sotsiaalset kaitset, sotsiaalseid õigusi ning me püüame sõnastada ka oma eesmärke täpsemalt. tegemist on terve hulga dokumentidega, mis puudutavad nii hästi alus, nii hästi teisest õigust kui ka meie majandusstruktuure, finantseeskirju. küsimus on äh, nüüd selles, milline saab olema liikmesriikide panus, kas nad toetavad meie algatusi? analüüsida tuleb ka majanduses äh, valitsevaid äh, suundumusi ma kutsun teid üles koostöös liikmesriikide parlamentidega ning ähm, sotsiaalpartneritega otsima ühiseid lahendusi, koostama ühise plaani, kuidas edasi liikuda ning me peame seisma head selle eest, et me jätame oma lastele hea keskkonna ning kui me oma eesmärgid saavutame, Eh, siis oleme me tõepoolest eh, ka sotsiaalse eh, kolmik A tasemele jõudnud. meil tuleb toetada majanduskasvu, kuid majanduskasv peab tähendama ka seda, et töö, meil on rohkem kvaliteetseid töökohti ning inimeste heaolu suureneb sotsiaalvaldkonna kolmik A nõuab meilt kõikidelt äh, tõsist pühendumust. me peame kõigepealt aga täpselt määratlema, mida me ikkagi selle all mõistame ning äh, mis on meie jaoks see sotsiaalne sammas. Äh, tegemist on väga laiapõhjalise aruteluga ning kui te väidate, et me ei liigu õiges suunas sotsiaalse Euroopa poole, siis mina omalt poolt kinnitan, et meie komisjonis oleme huvitatud eh, sellest ning nii kutset nii põhjalikule laialdasele arutelule ei ole varem tehtud. me soovime määratleda, mis on see, kuhu poole me liikuda soovime, mis on meie eesmärgid eh, ning siis on tõepoolest võimalik leid-, töötada välja inimvääriline Euroopa ning need inimesed, kellel on elus olnud vähem õnne, kellel võib-olla on väiksemad anded, ka nende eest on vaja hea seista, ka nemad vajavad sotsiaalset kaitset. suur tänu tänase arutelu eest, proua president ning ma ootan rõõmuga meie edasist koostööd, aitäh! suur tänu, volinik, selle avalduse eest ja võimaldame volinikel nüüd kohta vahetada ja proua Jouroval tulla siia ette. Euh, kõik on kohal ja seega saame nüüd jätkata. päevakorras on meil ka järgmisena käsitlemisel proua Tšinitši